Okay, friends. Now we'll start the meeting. tere hommikust, alustame oma koosolekuga. meie päevakorra esimene punkt, päevakorra kinnitamine. kui keegi vastu ei ole, siis äh, kuulutame päevakorra kinnitatuks ja jätkame tööga kolmanda septembri kahe tuhande neljateistkümnenda aasta koosoleku protokolli kinnitamine. juhataja teadaanded keelerežiim on täielik, välja arvatud puuduvad siis soome, horvaatia ja malta keel, muud keeled on kõik olemas. nagu teate, horvaatia keel ei kuulu ka siia tööhõivekomisjoni. on toimunud muudatusi, Carlos Jimenez Villarijo on tagasi astunud meie komisjoni hulgast Tania González Penas. sai Euroopa Parlamendi liikmeks ja on nüüd asendusliige töövõikomisjonis, mis tähendab seda, et Toomas Šedovski EPP-st ei ole enam asendusliige töövõikomisjonis. kolmandaks saite ka rakenduse, mis võimaldab anda digitaalallkirja, saate elektrooniliselt kõik muudatused allkirjastada. AT4AM kas PIN-iga või Smartcardiga. see digitaalne allkiri, tal on väga palju eeliseid tavalise allkirja eest. turvaline mobiilsus aga selleks, et seda digiallkirja kasutada, peate tegema avalduse selleks, et saada PIN-kood või vastav Smart-kaart, vastav kaart. kuidas seda teha, kus see link on, need on kõik olemas äh, tööhõivekomisjoni veebileheküljel, vastavad lingid, vastav info on olemas, seal on ka presentatsioon, selline esitlus demoversioon, kuidas seda kasutada. ettekanne ja tutvustus tehakse novembris ka, kus teid koolitatakse selles valdkonnas ja vastava kutse saate e-kirja teel. kui teil on küsimusi, siis võtke ühendust sekretariaadiga. punkt kolm päevakorras. protokolli kinnitamine, kui vastuväiteid ei ole siis võtame, kinnitame protokolli ilma muudatusteta. punkt neli meie päevakorras, tööhõivealased ja sotsiaalsed aspektid strateegias Euroopa kaks tuhat kakskümmend. alates aastast kaks tuhat kümme on suurenenud töötute arv ja nende arv, kellel on äh, kes võivad saada ka sotsiaalselt tõrjutuks Euroopa Liidus. komisjon prognoosib, et kuuskümmend miljonit tööealist elanikku on vaja selleks, et tööhõive eesmärke strateegia kaks tuhat kakskümmend raames saavutada. kuusteist miljonit, vabandust, kuusteist miljonit töötajat oleks juurde vaja. lahknevused erinevate liikmesriikide vahel ja piirkondade vahel aina suurenevad, mis puudutab tööhõivet, me teame kõik seda. see toob kaasa pikemas perspektiivis suuremaid sotsiaalseid lõhesid ja seetõttu et panime kirja ka terve rea küsimusi nii komisjonile kui nõukogule meie tööhõivekomisjoni poolt, kuidas nende probleemidega toime tulla. Teil on need küsimused, need kirjad kõik olemas, toon mõned siinkohal ka välja. kas komisjon ja nõukogu nõustuvad sellega, et majanduskriis pluss eelarve konsolideerumine raskendab äh, sotsiaalsete eesmärkide saavutamist strateegia Euroopa kaks tuhat kakskümmend raames. teine küsimus. miks ei ole need riigispetsiifilised soovitused, mis komisjonid on teinud, miks nad ei ole ambitsioonikamad, miks ei sunnita neid kaasama oma riiklikes reformikavades, need eesmärgid peaksid olema palju tõhusamad selleks, et saavutada strateegia Euroopa kaks tuhat kakskümmend eesmärke. samuti küsimus, kas Euroopa Liidu eelarves arvestatakse sotsiaalseid ja tööhõivealaseid eesmärke, kas komisjon ja nõukogu nõustuvad sellega et eesmärgid, mis on seotud tööhõive suurendamisega ja vaesuse vähendamisega, peaksid olema siduvad ja seotud fiskaalse konsolideerimisega ja peaks olema võrdväärsed makromajanduslike eesmärkidega. ja viimane, mille tooksin siinkohal välja, kuidas kavatseb nõukogu kaasata sotsiaalseid partnereid liikmesriikide tasandil selleks, et Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegiat tõhusamalt ellu viia. meil on ka resolutsiooni ettepanek, kus nende küsimustega tegeletakse, ootan teie kõikide kommentaare, teie kõigi arvamusi ja annangi sõna härra Simonile. okei okay Sorry uh,, I will start with the coordinators. kõigepealt alustame koordinaatoritega. Vielen Dank, äh, Frau Vorsitzende. Äh, suur tänu, proua esinaine. Äh, Euroopa sotsiaaldemokraatide arvates on siin tegemist väga hea esialgse projektiga. meie jaoks on eriti olulised kolm punkti. Äh, kõigepealt võrdlustabel äh, peab olema sotsiaalsektori osas siduva tähtsusega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 in, zu diesem Thema besonders ning meie jaoks on olulised just esimesed kolm punkti. Eh, kõigepealt eh, võrdlustabel eh, sotsiaalsektori osas peab olema siduv, sest vastasel korral me ei saavuta mitte mingisugust progressi Euroopas ning teiseks me peame hoolitsema lõppude lõpuks ka selle eest, et sotsiaalsed investeeringud välistatakse arvestustest, sest me näeme selgelt, et kokkuhoiupoliitika ei aita tagada kvaliteetseid töökohti ning kolmandaks, tööhõivepoliitika on tungivalt vajalik, kuid seejuures ei tohi unustada sotsiaalpoliitikat liikmesriikide tasandil. sotsiaalsed eesmärgid on täpselt sama olulised kui tööhõivealased eesmärgid, suur tänu Thank you uh,, David Kaas. suur tänu, sõna on David Kaasal. mul ei ole midagi lisada. ma tegelen, kommenteerin muudatusi siis, kui aeg on käes. aitäh, härra Kaasa. McIntyre saab järgmisena kas on veel sõnavõtusoove? ECR-i koha pealt e. konservatiivide hulgas soovib keegi sõna? Harkin. Madame Harkin. Palun suur tänu, teen lühidalt. ka meie esitame oma muudatusettepanekud kirjalikult, kaks küsimust. ja vabandust, et äh, kiirustan tagant. paragrahv seitse mis siin on mõeldud? Need äh, lepingulised korraldused, milles on vastastikku kokku lepitud, sest et lõige üheksa, siin on äh, räägitud ka sellest, et on vaja infrastruktuuri investeeringuid rohkem, rääkides rohelistest töö, töökohtadest, digiturud ja nii edasi. lõige kümme, see valmistab probleeme, sellepärast et me räägime siin sellest, et teatud investeeringud jäetakse välja, arvestades riiklike eelarve defitsiite. siin on väga raske kokkulepet saavutada, aga esitame jällegi oma ettepanekud. paragrahv viisteist. kui räägitakse sellest, et äh, milliseid näitajaid kasutada vaesuse mõõtmisel, ma tean, mida siin mõeldakse, aga ma ei tea, kas sellist näitajat on tegelikult olemas. või kas sellist on varem kasutatud? minu ainus kommentaar oleks siin võib-olla sõnastuse osas, et mis puudutab tööhõivet ja sotsiaalseid aspekte Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegias, selle asemel kasutada does the commission agree, võiks kasutada does the commission consider. ehk et kas komisjon nõustub asemel, kas komisjon arvestab. aitäh. Thank you uh.... suur tänu. Madame Zimmer kuuest, palun. jah, vielen, vielen Dank. ja suur tänu mina sooviksin oma fraktsiooni nimel samuti toetada äh, seda teksti, ma usun, et siin on prioriteedid väga õigesti paigas ning näidatakse ka selgelt, et just kvaliteetne tööhõive ning võitlus vaesuse vastu on omavahel väga tihedalt seotud üksikute lõigete jaotust toetan ma samuti, äh, tuletaksin proua Haakinile siiski meelde seda, et te äh, küsisite siin lõike viisteist äh, kohta suhtelise vaesuse näitaja. möödunud ametiaegade jooksul on meil sel teemal olnud korduvalt arutelusid ning Euroopa Liit on kirjutanud alla leppele, kus on selgelt ka määratletud, mida mõista suhtelise vaesuse näitaja all. see on seotud keskmiste palkadega liikmesriikides, samuti majapidamiste keskmiste sissetulekutega ning Euroopa aastal vaesuse vastase selleks võitlemiseks me leppisime kokku ka selles, et liikmesriigid eh, saavad valida kolm eri, kolme erineva näitaja vahel. me pöördume siin tagasi ühise eh, indikaatori juurde. loomulikult on võimalik kasutada ka teisi indikaatoreid, kuid sellega on seotud suurem ajakulu ning kui me hakkame siin tegema vahet tunde ja pirnide vahel, siis läheb meil keeruliseks leida ühtne strateegia, sest igaüks võib kasutada erinevaid arvestusmeetodeid. Uh, thank you. suur tänu ja Jean Lambert, palun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 we will certainly have a few amendments on the um, on both sides of this. Thank you. Thank you. Um... suur tänu, härra Simonile sõna. suur tänu. mõnikord suured asjad, mis lähevad väga valesti, võivad tunduda nii suured, et nendest rääkidagi ei ole mõtet aga ma arvan, et nendest peaks ikkagi rääkima. sooviksin siinkohal märkida, et see eelarve puudujääk ja need võlakriteeriumid on seaduslikult siduvad kohustused, nendele on ette nähtud ka sanktsioonid nende mittetäitmisel. Euroopa kaks tuhat kakskümmend on konkreetne strateegia, millel on eesmärgid, ambitsioonid ja sanktsioonid mis tegelikult ei ole siduvad, siin tasakaalu ei ole. ja see on üks põhjus, miks meie institutsioone ei usaldata. kui me räägime fiskaalsest majanduspoliitikast, siis me peame olema konkreetsed, sest äh, inimeste õigusi tuleb kaitsta. suur tänu, härra Simon järgmisena saab sõna härra Pirinski. suur tänu. lõige kümme resolutsiooni ettepaneku koha pealt. proua Parkin juba rääkis sellest. et äh, teatud äh, sotsiaalinvesteeringud tuleb välja jätta sellega on väga raske nõustuda. kutsuksin kolleege siinkohal üles mõtlema selle peale, et olla võimalikult paindlikud, teha selline paindlikum ettepanek. ja lõige kolmteist ehk et investeeringud äh, haridusse, teadusse, innovatsiooni, inimeste oskuste arendamine. mida siin välja jätta nendest eesmärgidest, eesmärkidest? on neto äh, avaliku sektori kulude netokasv aastate lõikes siis jääb ära see mure, et, äh, et jääb liiga palju võimalusi vastutustundetult käituda eelarve suhtes. kui me räägime netotõusudest, mis on lisaks sellele, mis on eelarve puudujäägi eesmärkide koha pealt juba paika pandud, ehk siis ma kutsuksin äh, kolleege fraktsioonidest üles, nendest fraktsioonidest, äh, kes selles suunas praegu mõelda ei taha, ärge tõrjuge seda mõtet, ärge blokeerige seda, sellepärast et see on väga oluline valdkond siiski. vastasel juhul räägime sotsiaalpoliitikatest, erinevatest investeeringutest, aga me peame siin olema paindlikud eelarve puudujääkide eesmärkide osas. vastavalt, vastasel juhul jäävad ainult ilusad sõnad ja sisu mitte. aitäh uh,! Thank you! suur tänu, härra Männ! suur tänu. Ah, see punkt juba leidis lahenduse. proua Sander. Merci. Euh, alors, dans, dans le projet de résolution, ce projet évoque un. suur tänu selle resolutsiooni koha pealt. siin on terve rida punkte, kuidas vähendada noorte tõrjutust ja vaesuse vähendamist, siit on võib-olla üks lõige veel puudu. et tuleks luua seadusandlik raamistik, mis võimaldaks ettevõtluse edendamist. ka niimoodi saaksime võib-olla noori aidata eh,. Thank you eh,, mis suur tänu. härra Pallas, palun. Merci Euh, suur tänu. mul on kaks märkust. kõigepealt äh, paragrahv seitse, lõige seitse. sellest ma ei saa päris hästi aru. siin on mainitud, et äh, on mingid kokkulepitud lepingu tingimused et tuleb teha struktuurseid reforme ehk siis äh, jäävad välja Europarlament ja Riigiparlament, kas seda saab niimoodi tõlgendada? siin on äh, ebaselge sõnastus, ma arvan, et me peaksime seda lähemalt vaatama, et mis siin tegelikult öeldakse ja teine kommentaar, sooviksin reageerida sellele, mida öeldi siin investeeringute koha pealt. et investeeringud ei peaks olema siduvad eesmärgid või siduvad nõuded. loomulikult ei taha siin kellelegi õppetundi anda, aga kui vaadata rahvusvahelisest vaatenurgast seda, rahvusvahelised institutsioonid, mis ei ole vasakpoolsed nagu IMF, nad ütlevad kõik seda ja kinnitavad, et kui me suudame edendada struktuurireforme, siis eh, ja lisame sinna veel suuremahulised investeeringud, siis eh, see on ainus viis, kuidas probleeme lahendada. ehk siis peab olema tagatud likviidsus, aga kui meil on selle kohta kehtestatud reeglid, mis on tänaseks juba vananenud tänapäevase majandusreaalsuse mõttes, siis siin tuleks need reeglid ümber vaadata. suur tänu, härra Tiireke suur tänu kõigepealt sooviksin tänada kolleeg Ulfskogi, kes on teinud väga hea resolutsiooni äh, projekti äh, strateegia äh, kaks tuhat kakskümmend. kas me tõepoolest teeme siin kõik selleks, et seda strateegiat ei tagaks täpselt sama saatus, mis Lissaboni strateegiat. kas me panustame kõik, mis me suudame selleks, et saavutada peamisi eesmärke, tööhõive, teadusuuringud, kliimakaitse, energeetika, haridus, võitlus vaesuse vastu ja meil on seitse juhtalgatust, need puudutavad innovatsiooni, noorsood, tööstuspoliitikat, vaesuse vastast võitlust, ressursside tõhusat kasutamist ja muud. Need on lähtepunktid, need on olulised punktid, kuid lähtepunktiks peab olema siseturg. kõik muud tuleneb sellest loomulikult peab see kajastama strateegia muudes aspektides, see peab olema majanduse elavdamise huvides me peame, eesmärgid peavad üksteist vastastikku täiendama selleks, et saavutada soovitud sotsiaalseid eesmärke. mina oma fraktsiooni esindajana soovin aga rõhutada ka demograafilise aspekti olulisust. me näeme, et Euroopa elanikkond vananeb, sündivus väheneb. küsimus on rändes. juba kahe tuhande kuuendal aastal võeti vastu strateegiadokument, mis oli suunatud perekondade toetamiseks, selleks, et ühendada kutsetöö perekonnaeluga ning just sellele me peaksime ka tulevikus rohkem tähelepanu pöörama perepoliitika koordineerimine muude poliitikatega Euroopa Liidus võib anda olulise panuse ning meil on vaja perekonnastrateegiat. see võib olla arengumootoriks nii hästi tööjõuturul kui ka Euroopa, Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia eesmärkide saavutamisele. me peame ühendama eh, demokraatia põhimõtet eh, ning eh, sellega tuleb tugevamalt arvestada oma, meie teksti koostamisel, aitäh! Thank you suur tänu. kas on veel sõnavõtusoove või komisjon soovib äkki sõna? no. tundub, et ei ole. suur tänu sõnavõttude eest. see oli siis esimene arvamuste vahetus resolutsiooni ettepaneku kohta lõige seitse. ma arvan, et selle punkti juurde peame hiljem tagasi tulema ja seda me ka kindlasti teeme. resolutsiooni ettepanek ja kõik suulised küsimused esitatakse tööhõivekomisjoni poolt õigeaegselt novembri täiskogule kuna aeg surub pidevalt meid takka, siis saavad ettepanek, muudatusettepanekud esitada ainult koordinaatorid fraktsioonide nimel. Inglise keeles, palun. kohe räägin ka täpsemalt, millised on tähtajad dokumendid on kõik olemas AT4AM formaadis, nii et ka teil ja sekretariaadil on kõigil lihtsam nendega töötada. mis puudutab resolutsiooni ettepanekut ja suulisi küsimusi, siis tähtaeg on kolmkümmend september. muudatusettepanekute esitamise ettepanek koordinaatoritele on seitsmes oktoober. muudatusettepanekud siis palun esitada inglise keeles, rõhutan seda veel. kuueteistkümnes oktoober on nende läbivaatamise tähtaeg. siin neljandal novembril, vaatame need uuesti läbi ja siis on täiskogu kahekümne neljandal kuni kahekümne seitsmendal novembril. Need olid siis need tähtajad. ja nagu te ise kõik ütlesite, siis tegemist on väga olulise poliitilise avaldusega meie komisjoni poolt. tõepoolest tänan teid kõiki südamest nende sõnavõttude eest, sellepärast et see ongi meie töö sisu tegelikult ja ideaalsest olukorrast oleme loomulikult veel väga kaugel, see pole kaugeltki see, mida me tahtsime Euroopa strateegia kaks tuhat kakskümmend raames. Yes, you wanted the floor, please. oli veel sõnavõtusoovi, ma kahjuks teie nime ei näe. Merci, madame le, le president, simplement pour. suur tänu see, mida me praegu kuulsime, šokeerib mind tegelikult. esiteks, et ainult koordinaatorid saavad muudatusettepanekut esitada, meie neid ei saa esitada. ja teine, mis mind šokeerib, on, et inglise keeles tuleb need kõik esitada, see piirab neid, kes inglise keelt ei räägi. ja loomulikult ka need tähtajad on äh, väga väga lühikesed, et täna kuuleme, et homseks juba tuleb esitada me esindame ikkagi kõiki kodanikke kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides, sellistes tingimustes me töötada ei saa, mis selle asja mõte on, aitäh. Madam Zimmer. proua Zimmer, palun. Äh, jah, ma olen nõus, et ka mina olen väga üllatunud äh, ning ma äh, soovisin küsida, kas see on koordinaatorite vahel juba kokku lepitud, sest ma küll valdan inglise keelt ja ma võin ka tekste esitada inglise keeles, kuid ma leian, et see on siiski saadikute õiguste piiramine, kui see puudutab ainult koordinaatoreid, äh, siis äh, see tekitab ikkagi küsimusi ning seetõttu ma palun siin selgitusi, kuidas niisugune olukord on tekkinud, minu arvates on see kummaline Yes, well, it's surprising for us all jah, see on kõigile meile üllatuseks, aga kui te soovite mõjutada nõukogu ja komisjoni enne, kui nad otsuse langetavad, siis peame töötama nii kiiresti kui võimalik. kui soovite lihtsalt midagi formuleerida, millesse me kindlasti usume, siis võime need tähtajad ka teistsugused paika panda, aga kui me soovime otsuseid mõjutada, mis võetakse väga kiiresti vastu, siis peame nende tähtaegadega arvestama. niisiis loodetavasti saate kõik nendest tähtaegadest kinni pidada, vastavalt sellele töötada. mis puudutab siis mittefraktsioonidesse kuuluvaid liikmeid, siis äh, teie loomulikult, äh, teil on teised reeglid, aga siiski palun ettepanekud esitada inglise keeles ja loomulikult kõik teie kommentaarid on hiljem ka koosoleku protokollis. see võib meile kasuks olla. aga suur tänu selle väga huvitava olulise debati eest, kui me tahame, et see oleks midagi enamat kui lihtsalt debatt, kui me tahame tõesti mõjutada neid otsuseid, mis komisjonis ja nõukogus langetatakse, siis peame selliselt paraku töötama me peame lihtsalt sellega leppima. Läheme edasi. punkt number viis meie päevakorras. viis, kuus, seitse, kaheksa, üheksa ja kümme. hakkame hääletama changes. Yeah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 esimesena annan sõna raportöörile, härra Sergio Gutierrez Prietole. ja seejärel kuulame ära raportööride sõnavõtud. kõigepealt aga härra Prieto, palun. Muy, muy brevemente para presentar estos, estos compromisos Un... aitäh, ma teen lühidalt, ma tutvustaksin kõigepealt muudatusettepanekuid. meil on tegemist esimese äh, projektiga, see valmistati ette äh, meie komisjonis äh, ning see puudutab majanduspoliitika koordineerimise alaseid soovitusi ning me ütlesime, et me soovime siin välja saata selge sõnumiga teistele komisjonidele nii hästi parlamendis kui ka muudes Euroopa Liidu institutsioonides. me soovime, et siin väljendatakse selgelt seda, milline peab olema töö lähiaastatel ning äh, selline lähenemine leidis ka toetust. meil on kolmkümmend kuus kompromissmuudatuse ettepanekut, see näitab, kui tõhusat tööd siin on tehtud tekstiga ning äh, peamine suund äh, on siin meie komisjonis välja töötatud. me näeme murega seda, et majanduskasv on nõrk, Euroopa Liidu kodanike olukord on keeruline, tööpuudus on väga suur, vaesus on enneolematul tasemel ning inimesel ei ole sageli võimalik vaesusest välja rabeleda. Nad küll töötavad, kuid nad ei saa oma töö eest väärilist palka ning meil on vaja hoogsamat majandusarengut, kui me seda soovime siis me peame võitlema ka selle eest, et inimestel oleksid kvaliteetsed töökohad. samas eh, peab olema tagatud ka suurem töö tootlikkus, me peame seisma head eh, sotsiaalse üht-, sidususe eest eh, ning samas ei tohi jätta tähelepanuta ka haridussüsteemi, me peame soodustama innovatsiooni, meil on vaja tugevdada meie majanduse konkurentsivõimet tööturureformid peavad olema suunatud ka lõhe vähendamisele, mis on tingitud eh, töölepingute erinevustest eh, ning tuleb tagada tööhõive noortele nii hästi meie siin parlamendis kui ka volinikud äh, peame tegema kõik meie võimuses äh, oleva selleks, et lähiaastatel olukord paraneks. Äh, me ei pea järgima ainult tööhõive eesmärke, meil on vaja pidada silmas kogu komisjoni tööd, kõik volinikud peavad oma töös arvestama ka tööhõive vajadustega. meil on vaja näha ette ka tõsiseid pingutusi liikmesriikidel, eelkõige, liikmesriikides eelkõige noorte tööpuuduse vastu võitlemisel ning äh, me soovitame liikmesriikidel pöörata rohkem tähelepanu vaesuse vastu võitlemisele me saavutasime väga palju äh, fraktsiooni üleseid kompromisse, see on äärmiselt oluline, et meie tööhõivekomisjonis äh, ei lase silmist suuremaid eesmärke Euroopa sotsiaalset mudelit, äh, just arvestades rasket majandusolukorda. mul on väga hea meel selle üle, et et äh, me suutsime saavutada kompromissid äh, ning äh, me käsitlesime siin ka taasindustrialiseerumist, pöörasime rohkem tähelepanu äh, Eh, demokraatlikule seaduspärasus, õiguspärasusele. meil on vaja majanduspoliitilise koordineerimise raames arvestada ka sotsiaalsete aspektidega ning just parlament peab sellele rohkem tähelepanu juhtima ma usun, et tegemist on väga hea tekstiga, mis on tasakaalukas ning eh, mis võib leida enamuse toetuse meie kojas mul on hea meel äh, selle üle, et meie töö on kandnud tulemusi. Äh. aitäh. proua Fontanier, palun. Gracias, señora presidenta. No voy a añadir mucho ah, de lo que ha dicho el colega. Äh, suur tänu. Siin ei ole enam palju lisada. Kolleeg Gutierrez rääkis juba väga põhjalikult ning ka muudatusettepanekud on väga hästi kokku võetud soovisin vaid äh, korraks veel rõhutada, et äh, tegemist on väga hea tekstiga, meie Rahvaparteis toetame sõlmitud kompromisse äh, ning mul on hea meel selle üle, et kõik fraktsioonid pingutasid kompromisside saavutamise nimel, selle nimel, et meil oleks hea tekst küsimus on just selles, kuidas saavutada kompromiss ning mul on väga hea meel, et kõik fraktsioonid olid sellest huvitatud, et see meil õnnestus. ning sooviksin eelkõige tänada kolleeg Gutierrest, kes on näinud väga palju vaeva nende kompromisside nimel töötades ning Äh, kuigi äh, kohati oleksin mina eelistanud võib-olla pisut teistsugust sõnastust, siis lõppkokkuvõttes ma leian, et me oleme saavutanud äh, hea tasakaalustatud teksti ning ma usun, et see saavutab enamuse toetuse. aitäh, proua Patajova, palun. Oh, aitäh ka mina tänaksin suure, suurepärase koostöö, et mis meil variraportööride koosolekul oli, ALDE on valmis toetama suuremat osa kompromissettepanekutest, loomulikult on ka mõned kompromissid, mille osas me kokkuleppele ei jõudnud ja oleme endiselt eri meelt, aga suur tänu koostöö eest ja aitäh suurepärase hispaania keele õppetunni eest, mille ma sain variraportööride koosolekul, aitäh! proua Lambert, palun! ei soovi sõna, siis Riina Ronja-Kaari, palun. ei paista kohal olevat. härra Mann ähm, jah, mul on üks küsimus, siin on äh, igal pool äh, kirjas äh, kompromiss ja siis on table by raportöör, kuid ma sooviksin teada, milline fraktsioon on millise muudatuse eh, taga, eh, sest et eh, kohati on siin väljendatud ka kahtlusi meie fraktsioonis, kas me kõike peaksime toetama. kas siin on nüüd tegemist ikkagi ühtse tekstiga või siin on fraktsioonide vahel ikkagi erinevaid seisukohti, see ei ole sellest tekstist praegu selge ning ST näiteks lõikes kuusteist Eh, siin on tegemist eh, automaatsete stabilisaatoritega eh, ning Euroopa töötuskindlustusega osad liikmesriigid on te täielikult selle vastu, meil ei ole selle kohta veel raportit ning siit ka minu küsimus, kas kompromisside taga on tõepoolest kõik fraktsioonid või on siin ainult mõned fraktsioonid, see peaks siin selgelt välja tulema ju ometi. You can see it in the voting list. näete seda hääletusnimekirjast kus on esindatud kõik fraktsioonid. nüüd annaksin sõna variraportööridele. mitte kõik nendest ei ole siin kohal. aga selle leiate tõesti siis hääletusnimekirjast Now we'll start the voting. alustan hääletusega. kui teil on see hääletusnimekiri teie ees, võtke see lahti. annan teile paar minutit aega, et te leiaksite oma hääletamiskaardid üles kas kõik on valmis? siis alustame. kompromiss F. kes toetavad, on poolt. kes on vastu? erapooletud? vastu võetud. kompromiss G. kes toetab? kas te soovisite sõna? me hääletame käetõstmisega. võite lihtsalt tõsta käe. kompromissettepanek G, kes toetab? kes on vastu? erapooletud? me peame selle üle kontrollima, te peate ikkagi hääletama kaardiga kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud kahe häälega nüüd võtame kolmekümne seitsmenda muudatusettepaneku, kes toetab? see on tagasi lükatud. muudatusettepanek nelikümmend üks, kes toetab, kes on vastu? erapooletud? vastu võetud muudatusettepanek number nelikümmend kaks, kes toetab, kes on vastu? erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek nelikümmend kolm, kes toetab, kes on vastu, erapooletud. see on tagasi lükatud. muudatusettepanek nelikümmend neli, kes toetab, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek nelikümmend viis, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek nelikümmend kuus, poolt, vastu, erapooletud, ei olnud selge tulemus, peame selle üle kontrollima elektrooniliselt kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. see on vastu võetud. minu ees ei ole ekraani, teiste ees on, varem oli siin nelikümmend seitse muudatusettepanek. poolt, vastu erapooletud. ettepanek tagasi lükatud. kompromissettepanek hash, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud lõige kolm, muudatusettepanek viiskümmend kaks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss, ettepanek I, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud järgmisena muudatusettepanek, kompromissettepanek J, kes on poolt, kes on vastu. erapooletud. ettepanek vastu võetud. kompromissettepanek K, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek kuuskümmend kuus. muudatusettepanek kuuskümmend seitse, lõige kuus. kes on poolt? kes on vastu? erapooletud? tuleb üle kontrollida elektrooniliselt. hääletamine on alanud kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. meil on üks äh, Rahvapartei esindaja liiga palju. keegi asendusliikmetest äh, peab äh, loobuma oma häälest, nüüd on kõik korras. ja ettepanek on vastu võetud kahekümne seitsme häälega järgmisena kompromissettepanek L. kes on poolt? kes on vastu? erapooletud? ettepanek vastu võetud muudatusettepanek seitsekümmend üks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, see on vastu võetud. kompromissettepanek M, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, heaks kiidetud. lõige kaheksa, muudatusettepanek seitsekümmend kaheksa, kes on poolt, kes on vastu erapooletud. kontrollime selle elektrooniliselt üle. hääletamine on lõppenud. ja ettepanek on vastu võetud. vabandan, ettepanek lükati tagasi kõigepealt äh, muudatusettepanek seitsekümmend üheksa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromissettepanek N, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud kompromissettepanek O. kes on poolt? kes on vastu? erapooletud? vastu võetud. muudatusettepanek üheksakümmend kaks, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud? tagasi lükatud muudatusettepanek üheksakümmend neli, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek üheksakümmend viis, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud. selle kontrollime elektrooniliselt üle hääletamine on lõppenud. ettepanek tagasi lükatud. muudatusettepanek üheksakümmend kuus. kes on poolt? kes on vastu? erapooletud? tagasi lükatud. ettepanek üheksakümmend seitse. kes on poolt? kes on vastu? erapooletud, ettepanek vastu võetud. muudatusettepanek sada. kes toetab? kes on vastu? erapooletud? ettepanek tagasi lükatud. muudatusettepanek sada üks, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud? see tuleb elektrooniliselt üle kontrollida hääletamine on lõppenud. ettepanek vastu võetud. oi, vabandan, ütleb esimees, see roheline värv ajab mind segadusse. ehk siis see ettepanek on tagasi lükatud. muudatusettepanekud üheksakümmend kaheksa ja üheksakümmend üheksa. kes on poolt? kes on vastu? peame üle kontrollima. elektrooniline hääletus. hääletamine on lõppenud. ettepanek napilt võeti vastu ühe täiendava poolthäälega, kahekümne nelja vastuhääle vastu. vastu muudatusettepanek sada kaks järgmisena, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud? ettepanek vastu võetud. muudatusettepanek sada kolm, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromissettepanek P, kes on poolt, kes on vastu erapooletud, ettepanek vastu võetud muudatusettepanek sada üheksa. sada üheksa, sada kümme, sada üksteist. võtame kõik äh, koos. kuna need on samasugused, äh, samasisulised ettepanekud, siis hääletame koos, kes toetab, kes on vastu, erapooletud. kontrollime elektroonilise hääletusega hääletamine on lõppenud. ettepanek vastu võetud. sada kolmteist. kes on poolt? kes on vastu? vabandust, see võetakse tagasi, sada neliteist. kes on poolt? kes on vastu? erapooletud. ettepanek tagasi lükatud sada viisteist, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, ettepanek tagasi lükatud. kompromissettepanek Q, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, ettepanek vastu võetud sada kakskümmend üks, kes on poolt, kes on vastu erapooletud. hääletame elektrooniliselt. hääletamine on lõppenud. EPP on jälle ühe hääle liiga palju andnud, ehk siis keegi peab oma hääle tagasi võtma. jätnud sada kakskümmend kaks, lõige neliteist A, muudatusettepanek sada kakskümmend kaks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, ettepanek vastu võetud. kompromissettepanek R, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, ettepanek vastu võetud Jean Lamberti ettepanek sada kolmkümmend, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, ettepanek vastu võetud. kompromissettepanek S, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud. kontrollime elektrooniliselt hääletamine lõppenud. ma oleksin pidanud seda ka nägema, see ettepanek leidis toetuse, on vastu võetud. kompromissettepanek D, see on, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek sada kolmkümmend üheksa, kes äh, toetab, kes on vastu? erapooletud? ettepanek on tagasi lükatud. muudatusettepanek sada kolmkümmend seitse, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud? ettepanek vastu võetud. She on Simoni ettepanek number sada kolmkümmend kaheksa, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud? vastu võetud. muudatusettepanek sada nelikümmend, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud? vastu võetud nüüd kontrollime üle, muudatusettepanek sada nelikümmend. hääletamine on lõppenud. ettepanek tagasi lükatud sada nelikümmend üks. kes on poolt? kes on vastu? erapooletud, ettepanek tagasi lükatud. kompromissettepanek U, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, ettepanek vastu võetud. kompromissettepanek V, kes toetab, kes on vastu, erapooletud, ettepanek vastu võetud kompromissettepanek kaks siis V, kes toetab, kes on vastu, erapooletud, ettepanek tagasi lükatud. hääletamine on alanud, hääletamine on lõppenud hääletamine on lõppenud. ettepanek lükati tagasi. järgmisena muudatusettepanek sada kuuskümmend üks, kes on poolt muudatusettepanek sada kuuskümmend üks, üks, kuus, üks. kes on poolt? endiselt hääletame sada kuutekümmend ühte, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, ettepanek tagasi lükatud sada kuuskümmend kaks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kuuskümmend kolm, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, kontrollime elektrooniliselt hääletamine on lõppenud. ettepanek lükati tagasi. muudatusettepanek üks, kuus, neli, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud? ettepanek vastu võetud. sada kuuskümmend viis, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud, ettepanek vastu võetud sada kuuskümmend kuus, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, ettepanek vastu võetud. kompromissettepanek X, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, kontrollime elektrooniliselt hääletamine on lõppenud. ettepanek vastu võetud. milline tulemus? kompromissettepanek Y. kes on poolt? kes on vastu? erapooletud? ettepanek vastu võetud. muudatusettepanek sada seitsekümmend neli. kes toetavad, kes on vastu? erapooletud? see vist lükati tagasi, aga kontrollime elektrooniliselt ikkagi üle. hääletamine on lõppenud. jah, see lükati tagasi muudatusettepanek sada kuuskümmend viis, üks, sada seitsekümmend viis, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud. ettepanek äh, vastu võetud, aga võime kontrollida ka elektrooniliselt. kontrollime. hääletamine alanud. hääletamine on lõppenud ettepanek võeti vastu. kompromissettepanek Z. siin on suuline muudatusettepanek kas suulisele vastu muudatusettepanekul on vastuväiteid, selle tegi EPP, vastuväiteid ei ole. sel juhul on meil see suuline muudatusettepanek ja hääletame kompromissettepaneku Z osas, kes on poolt. Decir si hay algún problema para que la presenten y luego votar la enmienda oral me peaksime kõigepealt hääletama äh, ja kõigepealt oleks tarvis tutvustada seda muudatusettepanekut ja siin me saaksime alles hääletada. Presented it, it's there in the voting list. aga see on hääletusnimekirjas kirjas ja kui hääled, oldi sellega nõus, keegi vastulauset ei esitanud, siis me lihtsalt hääletame see on hääletusnimekirjas kirjas. I believe that you have Te vist küsisite, kas kellelgi on vastulauseid äh, sellele suulisele muudatusettepanekule, nüüd me hääletame seda muudatusettepanekut, kompromissettepanekut koos suulise muudatusettepanekuga. vähemalt nii saame meie sellest aru Sí, la mesa al final es quien decide, pero lo, el, lo normal, yo entiendo que el procedimiento era... Eh, jah, tõepoolest teil esimesena on õigus otsustada, eh, kuid eh, ma mõtlesin, et kõigepealt me hääletame võimaliku muudatusettepaneku üle ja siis alles kompromissi üle, ma sain asjast niimoodi aru. The, the procedure yeah.. anname sõna Jutale. ist gegen das meie fraktsioon on suulise muudatusettepaneku vastu. proua esimees, me ei saa nii teha. Te küsisite, kas äh, muudatusettepaneku suhtes oli vastulauseid, nüüd te läksite teise menetlusse juurde, te ei ole sellega nõus, aga me ei saa teha nii, nagu te palusite, teie võite vastu hääletada, aga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 suulise muudatusettepanekule kohta on vastulauseid. Neid peab olema rohkem kui kolm. palun tõuske püsti, kellel on vastuväiteid härra Kaasa, me vist leidsime lahenduse. me hääletame. kompromissettepaneku sett osas, võttes arvesse ka suulist muudatusettepanekut. ja te võite seda kas toetada või selle üle vastu olla häält andes. ehk siis me hääletame kompromissettepaneku sett üle koos suulise muudatusettepanekuga. kes toetavad? kes on vastu? kes on erapooletu? kontrollime elektrooniliselt üle. <laughs> Take the other voting machine over there. No. Take this one. The vote is closed. hääletamine on lõppenud. ettepanek vastu võetud koos suulise muudatusettepanekuga järgmisena. muudatusettepanek sada kaheksakümmend seitse. kes on poolt? kes on vastu? erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek sada kaheksakümmend kaheksa, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud? ettepanek vastu võetud. muudatusettepanek sada kaheksakümmend üheksa. kes on poolt? kes on vastu? erapooletud? ettepanek vastu võetud. kompromissettepanek AA, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud? ettepanek vastu võetud. muudatusettepanek, kompromissettepanek AB, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud? ettepanek vastu võetud. kompromissettepanek AC, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud? ettepanek vastu võetud. muudatusettepanek kakssada neli. kes on poolt? kes on vastu? tagasi lükatud muudatusettepanek kakssada viis, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud? hääletame elektrooniliselt. kakssada viis hääletusel. hääletamine on lõppenud ettepanek on vastu võetud. järgmisena lõige kakskümmend neli, muudatusettepanek kakssada kuus, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud? kontrollime elektrooniliselt. hääletamine on lõppenud. ettepanek heaks kiidetud kakssada üksteist, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud? minu arvates on see tagasi lükatud. kontrollime elektrooniliselt muudatusettepanek kakssada üksteist. hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud. igal juhul see lükati tagasi. kuivõrd ei, vastuhääl on suurema kaaluga hästi. järgmisena kakssada kümme, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud? ettepanek vastu võetud. kontrollime elektrooniliselt kakssada kümme. kas seda toetati või mitte, hääletamine on alanud ja hääletamine on lõppenud. ettepanek on tagasi lükatud. kakssada seitse. ei, järg kakssada kaksteist, muudatusettepanek kakssada kaksteist, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud? ettepanek vastu võetud. kompromissettepanek AD kes on poolt? kes on vastu? erapooletud? ettepanek vastu võetud. kompromissettepanek AE, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud? ettepanek vastu võetud muudatusettepanek kakssada kakskümmend, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud? ettepanek vastu võetud. kaks, muudatusettepanek kakssada kakskümmend kaks, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud? ettepanek vastu võetud. kompromiss, äh, ettepanek AF, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud? ettepanek vastu võetud kompromissettepanek AG järgmisena, järgmisel lehel. kes on poolt? kes on vastu? erapooletud? ettepanek vastu võetud. muudatusettepanek kakssada kolmkümmend kaheksa, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud? ettepanek vastu võetud. kompromissettepanek AH, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, ettepanek vastu võetud. muudatusettepanek kaks neli kaks, kes on poolt? kes toetavad muudatusettepanekut kaks neli kaks, kes on vastu? erapooletud kontrollime elektrooniliselt. hääletamine on lõppenud. ettepanek on vastu võetud. muudatusettepanek kakssada nelikümmend kolm, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud kontrollime elektrooniliselt. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. ettepanek on vastu võetud. kakssada nelikümmend neli järgmisena, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud, vastu võetud. kakssada nelikümmend kuus kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaks, neli, seitse. kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. kaks, neli, kaheksa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud ettepanek tagasi lükatud. kaks, neli, üheksa, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud? vastu võetud. kaks, viis, null, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud? ettepanek vastu võetud. kaks, viis, kaks kes on poolt? kes on vastu? erapooletud, vastu võetud. kaks, viis, kolm. kes on poolt? kes on vastu? erapooletud. kontrollime elektrooniliselt. hääletamine on alanud ja hääletamine on lõppenud. ettepanek lükati tagasi. kaks, viis, üks, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud? ettepanek tagasi lükatud. kaks, viis, neli, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud, ettepanek vastu võetud. kaks, viis, viis, kes on poolt, kes on vastu? erapooletud, ettepanek lükati tagasi. kontrollime elektrooniliselt muudatusettepanek kakssada viiskümmend viis. hääletamine on alanud ja hääletamine on lõppenud. ettepanek lükati tagasi. muudatusettepanek üks, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud? ettepanek tagasi lükatud. kompromissettepanek A kõigepealt hääletame kompromissi äh, ettepaneku A osas Ott vastu, erapooletud. ettepanekut toetati. muudatusettepanek neli, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud? ettepanek vastu võetud. muudatusettepanek number viis muudatusettepanek seitse, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud? kontrollime elektrooniliselt. hääletamine on lõppenud. ettepanek lükati tagasi. järgmisena muudatusettepanek kaheksa. kes on poolt? kes on vastu? erapooletud? ettepanek vastu võetud. muudatusettepanek üheksa. kes on poolt? kes on vastu? erapooletud? vastu võetud. muudatusettepanek kümme. kes on poolt? kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromissettepanek B, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, ettepanek vastu võetud. muudatusettepanek viisteist, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, ettepanek lükati tagasi muudatusettepanek seitseteist, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud? ettepanek vastu võetud. muudatusettepanek kaheksateist, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud? ettepanek lükati tagasi. muudatusettepanek üheksateist, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud? kontrollime elektrooniliselt. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. muudatusettepanek võeti vastu. muudatusettepanek kakskümmend, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend kaks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, ettepanek lükati tagasi. kontrollime elektrooniliselt muudatusettepanekut kakskümmend kaks. hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud. ettepanekut toetati ühe häälega. kompromissettepanek C, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, ettepanek võeti vastu kompromissettepanek D, kes on poolt, kes on vastu erapooletud, ettepanekut toetati, see võeti vastu. muudatusettepanek kolmkümmend üks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, ettepanek võeti vastu. kompromissettepanek E, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, ettepanek võeti vastu muudatusettepanek kolmkümmend neli kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, ettepanek võeti vastu. ja viimasena hääletame nimeliselt hästi, hääletamine on lõppenud. nelikümmend üks poolthäält ja viis vastuhäält. palju õnne raportöörile The voting will proceed now. jätkame hääletusega, me ei ole lõpetanud. peame hääletama kuuenda päevakorrapunkti üle. Skip as well mm.. It's the working time mm., working time mm. in the working. It's your report. We'll vote on the uh, working time uh, in hääletame sisevete transpordi tööaja korralduse üle. tegemist on nimelise hääletamisega, hääletamine on alanud. The vote is open. hääletamine. sisevete tööaja korralduse punkti üle. hääletamine käib. nüüd on hääletamine lõppenud kolmkümmend üheksa poolthäält. ettepanek leidis toetuse. järgmisena globaliseerumisega kohanemise Euroopa Fond Uh, well, uh, before we vote, uh, there is enne hääletamist on esitatud suuline muudatusettepanek, selle on teinud äh, Maria Arena. palun. From, from Maria Arena. Maria Arena nimel palun ma numbrite üheksa puhul maha tõmmata sulgudes olevad sõnad. For example from Commons. Germany. We think it's not uh, very good to mention to meie arvates ei ole see väga hea mainida ja siin riike ja mängida neid üksteise vastu välja, seetõttu me soovitame sulgudes olevad sõnad välja võtta üheksanda lõike lõpus. okei okay,, we'll vote on. hästi, hääletame kõigepealt selle suulise muudatusettepaneku üle nimeline hääletus. hääletamine on alanud. tegemist on kustutusega. ettepaneku tegi proua Marina, Maria Arena. It's, it's a vote on, on uh, uh the whole. hääletame terve selle lõigu üle koos selle muudatusettepanekuga, mis seisnes kustutamises, kes on poolt hääletamine on lõppenud. nelikümmend üks poolhäält, poolthäält, kaks vastuhäält. järgmine globaliseerumisega kohanemise Euroopa fond jälle. see puudutab äh, Belgiat. päevakorrapunkt kaheksa. jälle nimeline hääletus hääletamine on läbi. ettepanek vastu võetud. üks väike viga, mis puudutab äh, Valenciana metallit. me hääletame, hääletamine on alanud um,. The vote. hääletame kirja üle. hääletamine on lõppenud. seda toetati. ja hääletame ka Belgia autode teemal selle otsuse on võtnud äh, globaliseerumisfond hääletamine on alanud. And the vote is closed. hääletamine on lõppenud. Carried. see võeti vastu ja see oli ka viimane. suur tänu. järgmised koosolekud toimuvad kuueteistkümnendal oktoobril. kohtumiseni siis ja aitäh. kuidas?